hääletus on sellega lõppenud ja nüüd algavad hääletusselgitused. ootame natukene aega, kuni kolleegid, kes seda soovivad, on saalist lahkunud. allora mentre i colleghi non interessati escono. kolleegid, kes ei huvitu selgitustest, palun lahkuge, aga alustame juba hääletusselgitustega. kõigepealt resolutsioon vastavalt kodukorra artikliga sada kuus see puudutab toimeaine glüfosaadi heakskiidu kehtivusaja pikendamist seda hääletust soovib kõigepealt selgitada proua Rosa Tamato. suur tänu, härra president! see ettepanek on seotud demokraatliku ettevaatuspõhimõttega, millest komisjon pole kinni pidanud. samuti pole kõike, kõiki dokumente avalikustatud, me soovime Äh, et need dokumendid avalikustat-, avalikustataks, tataks, EFSA ütleb, et glüfosaat võib olla ohtlik, samas kõik pole selge, niisiis, kõik uuringu tulemused tuleb avalikustada ähm siin, siin on äh, tegemist komisjoni vastutusega, meie võtsime vastu äh, oma resolutsiooni projekti, mille tulemus on lõplik, aga me ei ole nõus äh, seitsmeaastase loa pikendamisega. minu meelest on see vastutustundetu, see ei ole hea inimeste tervisele. kolleegid, kes väljuvad saalist, palun olge natukene vaiksemad, seega näitaksite üles austust ka kolleegide vastu. Temesmaaker, kas kolleeg Temesmaaker on kohal, ei ole? olgu, siis proua Lopez Bermejo, kas tema on kohal? üks minut. Eh, suur tänu, president. siin on üritatud segadust tekitada glüfosaadi arutelus sellega, et öeldakse, et kes kritiseerivad seda, on teaduse vastased. aga rahvusvahelise vähiuuringute keskuse inimesed ütlevad, et tegemist on tõenäoliselt kartsinogeense nagu ainega. komisjoni reeglid ütlevad, et nad automaatselt ei saa pikendada sellist luba, nad ei saa lihtsalt järgida Monsanto käskusid ja keeldusid. tuleb arvesse võtta ohtu tervisele, kui liikmesriigid soovivad põhjendamatut loa andmist Ehm, järjest rohkem tekib see, sellist põhjendamatu loa andmise soovi, meie aga näeme, et tegelikult on ju alternatiive glüfosaadile, me soovime, et toksiine kasutatakse järjest vähem, seetõttu hääletasime vastu. järgmisena üheks minutiks järgmine kõneleja. Ida-Inglismaa on ähm, Inglismaa viljaaid ning tuhanded minu talunikud on palunud et glüfosaati loa, lubatakse edasi kasutada. see on peaaegu ainuke selline aine, mis teatud umbrohtade vastu aitab võidelda ning see on hädavajalik, kui me soovi, soovime äh, rapsi äh,, nisu ja odrasaake endiselt kõrgel hoida. see mõjutab otseselt meie toidu tootmist meil on vaja, et meie kasvava rahvastiku jaoks suudetaks ka piisavalt toitu toota ning talunikud ütlevad, et glüfosaat ei ole mingi luksus, vaid hädavajalik abivahend. EFSA ütleb, et glüfosaat ei ole kartsenogeene inimeste jaoks ning inim-, aga inimesed on mures ning täiesti põhjendatud on, et uuringud jätkuksid vaatamata sellele nõuavad sotsialistid eh, kohest keeldu. mina ei ole sellega nõus. me peaksime laskma oma talunikel ja teadlastel töötada ning see eh, ja eh, tänu sellele hääletusele on meil nüüd mõistlikum lahendus. järgmine kõneleja. see bon? kas te kuulete mind? suur tänu, president. paralleelselt selle vastuväitega teeksime omapoolse ENF-i fraktsiooni nimel äh, heakskiidu kehtivuse pikendamise keelustamise, et tegemist ei ole algatusega, mida meie toetaksime, me soovisime esitada oma teksti samas me oleme näinud, et on väga suured erisused ähm, poliitiliste fraktsioonide keskmes, Euroopa Komisjon on oma pädevust ületanud äh, selle kehtivusaja pikendamise ettepanekuga ja seda mitmetel põhjustel, lähtudes teadusuuringutest, äh, vastavalt keskuselt on meil vaja ettevaatuspõhimõtet rakendada, kuna tegemist on potentsiaalselt kantserogeense ainega, mis levib kõikjale ja sellest peaks komisjon arvesse võtma, nii nagu tal on ettepanek tehtud. ei ole heakskiidetav eh, tulevikku lükata eh, ka vastavate ainete väljatoomine, mis on mürgised ja me peame siinkohal arvesse võtma kõiki mureküsimusi ja, ja seetõttu on meil kõik põhjused selleks, et see heakskiit tagasi lükata, aitäh! suur tänu, järgmisena härra Torres, proua Torres Martines üheks minutiks. suur tänu, meie hääletasime selle ettepaneku vastu, sest muudatusettepanekud ei kajastanud komisjonis arutatud muudatusettepanekuid, see on vastutustundetu uuendada glüfosaatide kehtivusaega seitsme aasta võrra. me soovime, et pädevad asutused ettevaatuspõhimõtet rakendaksid WHO eh, raport on öelnud, et glüfosaat on tõenäoliselt kantserogeenne aine inimestele, aga on ka väga häid põhjuseid, miks EFSA eh, kajastab teisi huvisid, sest nemad on leidnud, eh, teinud erinevad järeldused WHO-ga võrreldes. me ei saa, et sellist ainet turul võiks Euroopas olla, seda kasutatakse meie põldudel ja see jõuab meie toiduahelasse ja see seab ohtu põllumajandustöötajad. me ei tohi inimeste tervisega mängida. suur tänu, järgmisena härra Jaar, üks minut. suur tänu, härra president, ma arvan, et kui ähm, äh, poliitikas ollakse erimeelsustel, siis lõpuks hääletustulemust tuleks ikkagi austada. Äh, EFSA on äh, öelnud, et need äh, taimekaitsevahendid ei ole ohtlikud ning minu arvates Euroopa Parlamendi otsus võttis täiesti õigesti arvesse neid uuringuid, järgmise seitsme aasta jooksul uuringud jätkuvad, me soovime ka, et niinimetatud et, et, et neid niinimetatud ohtlikke aineid eh, oluliselt eh, tugevamalt eh, kontrollitakse, seetõttu mina arvan, et meie vastu võetud kompromiss on täiesti mõistlik, mis põhineb teaduslikul analüüsil. aitäh! üheks minutiks, proua Riis, palun. suur tänu, mina äh, näen, et klaas on pooltühi ja samas on hea hetk kaitsta Euroopa tarbijaid ja öeldes ei glüfosaadi heakskiidu kehtivusaja pikendamisele äh,

ja mina olen üks komisjoni vastava teemaga esitlejatest ja me peame arvesse võtma tarbijate huvisid ja põllumajandustootjate huvi, et meil on vaja vähem intensiivset põllumajandust, meie otsus on, võimalus on teha otsuseid ja eksperdid, kes äh, sellega tegelevad, on meile andnud mitmeid tagasisidesid ja kuigi kahjuks parlament äh, ei ole siin tegutsenud, meie sõnum on selge, me ütleme ei äh, komisjoni sellele ettepanekule see viisteist aastat ja ühe selle äh, toimeaine pikendamine selle võrra äh, annab signaali ja see on selge praegusel hetkel, komisjon peab oma kodutööd uuesti tegema ja meil on vaja uut et teksti ettepanekut liikmesriikide poolt ja nem-, sest nemad on need, kes otsused teevad, aitäh! suur tänu, järgmisena saab sõna kolleeg Vorspisil, üks minut, palun! suur tänu, ka mina hääletasin äh, selle komisjoni ettepaneku vastu äh, heakskiidu kehtivusaegu pikendada viieteist aasta võrra. ma olen veendunud selles, et kui meil on selged äh, teaduslikud alused kahelda selles, et tegemist on hea kemikaaliga, niikaua ei saa me võtta seda vastutust ja pikendada heakskiitu meil on väga hea tulemus äh, komisjoni tööst, kes käsitles äh, kantserogeenseid omadusi ja väga selgelt öeldi seal välja, et äh, see võib omada tõe, sellist tõenäolist mõju inimestele, seega me mängime siin oma kodanike tervisega. ma leian, et on väga hea, et komisjon äh, ei äh, saaks kasutada viiteist aastat. aitäh, härra Caputo, palun üheks minutiks. kui on hirme kantserogeensete äh, omanduste ja sisesekretsiooni häiret tekitavate ainetega, komisjon ei tohiks rohkem lubasid välja anda, ettevaatuspõhimõte peaks alati olema esikahal Euroopa Liidu põhieesmärk on kodanike tervise kaitsmine. see, et me oleme pidanud vastuväite esitama parlamendi poolt, näitab, et midagi ei ole otsuse tegemise protsessis toimunud. glüso-, glüfosaat on tõenäoliselt kantserogeenne, nagu on WHO öelnud Prantsusmaa Keskkonnaamet on hiljuti väljendanud ka oma arvamust, kus rõhutatakse, et mõningad segud glüfosaadi ja teiste ainete puhul võivad tekitada olulist kahju nii kodanikele kui ka põllumajandustöötajatele. Prantsusmaa on otsustanud keelustada glüfosaadi kombineerimise taimekaitsevahenditega tänu potentsiaalsetele eh, ohtudele. vaatamata sellele komisjoni eesmärk on eh, seda heakskiitu pikendada, see on absurdne, kui me räägime kodanike tervisest, komisjon peaks selle asemel tegema eh, ettepanekuid ja kasutama sõltumatut hinnangut, lähtudes kogu teadusinformatsioonist, eh, kas seal on kantserogeensed omadused ja milline on selle mõju inimese hormoonsüsteemile. suur tänu, proua Eevi, üks minut, palun. aitäh, Euroopa Parlament on saanud võimaluse väljenda äh, oma, väljendada oma tugevat poliitilist vastuseisu heakskiidu kehtivusaja pikendamisele. tegemist on taimekaitsevahendiga, mis tõenäoliselt on kantserogeenne. me teame, et komisjon täidesaatva võimuna on vastu võtnud sätteid iseseisvalt, aga samas on väga oluline, et see koda võtaks sõna ja viie tähe, tärni liikumine on olnud üks tugevamaid äh, vastuhääli selles osas ja mitmed muudatuse ettepanekud tingisid selle, et me pidime hääletama selle vastu, resolutsiooni vastu kodanike tervisega ei saa niiviisi mängida ja seda seada ohtu suur tänu, härra Kelly, palun üks minut. suur tänu, minu arvates jõudsime mõistliku kompromissini selleks, et kehtivuse pikendamist peatada. see ei oleks praegusel hetkel arukas, lähtudes äh, vastuväidetest äh, mis ei ole tõsised, see, et tegemist on kantserogeense ainega, äh, on tõesti kohutav ja seepärast viitasime seitsmele aastale, aga siin oleme me kuulnud, et muid aspekte, millele WHO on viidanud äh, ja seal on mitmeid naeruväärseid näiteid, meil on vaja teaduslikke põhimõtteid ja praegusel hetkel on tegemist tootega, mis on ohutu ja ma usun, et praegusel hetkel võimaldab see põllumajandustöötajatel jätkata oma tööga, sest vastasel korral peaksid nad oma töö lõpetama ja põllukultuure vahetama ja see oleks väga halb. meil on vaja head kompromissi ja me peame tõesti kogu infot arvesse võtma ja kodanikele kinnitama, et nende toit on täielikult ohutu, aitäh. aitäh, üks minut, äh, härra Mamikins, palun lugupeetud president, üks äh, põhiprobleeme äh, on seotud sellega, et glüfosaat äh, ei ole selektiivne, see hävitab mitte ainult umbrohtu, aga ka muid aineid ja elusolendeid, see on väga halb meie elurikkusele. ma olen nõus sellega, et komisjoni ettepanek ei äh, taga inimeste tervise ohutust. ma toetan ka seda, et meil on vaja leida äh, kiire uurimus, läbi viia kiire uurimus glüfosaadi potentsiaalse kantserogeense ohu ja sisesekretsiooni häirimise kohta. seda kõike arvestades hääletasin ma vastu sellele resolutsiooni ettepanekule ja hääletasime vastu ja ma tahaksin, et komisjon äh, oma uuendamist äh, õigustaks. aitäh, härra Tarabella, palun üks minut. suur tänu. parlament äh, on esitanud vastuväite komisjoni ettepanekule, mis puudutas viiteist aastat ja see ettepanek oli täiesti vastutustundetu. me peame arvesse võtma Äh, tegemist ei ole mingi suvalise pikendamisega, viieteist aastaks äh, loa andmine kahjulikule tootele. mul on samas aga kahju muudatusettepanek üksteist, mille esitas äh, Rahvapartei, kes tahab seitsmeks aastaks piiratud ajaks seda uuendada, justkui me ületame jõge, aga jääme keskele paika, see ei ole mõistlik meil on vaja selget sõnumit välja anda ja seepärast äh, Belgia sotsialistid jäid erapooletuks selle resolutsiooni osas, et välja tuua selle asjakohane, teema asjakohasus ja seega on kahju, et see sõnum selle heakskiidu kehtivuse aja pikendamise kohta läheb kaduma. suur tänu ja järgmiseks härra Boltšak, üks minut, palun. suur tänu, juhataja, ma pean äh, nentima, et minu äh, Äh, arvamus selle teema osas on ümber kujunenud ja võib-olla muutunud ja seetõttu ma kritiseerisin komisjoni sellest, et ei ole piisavalt äh, teadusfakte esitatud, teisest küljest põllumajandustootjad on mulle kinnitanud, et ühest küljest glüfosaat võib olla kantserogeenne, aga samas äh, te puudutab see ka äh, autode heitgaase, me samas gaas, äh, autosid ei keelusta, sellepärast olin ma kompromissettepaneku poolt, mis on esitatud siin kojas ja seetõttu ja on ka heakskiidu saanud. ma olen samuti muutnud oma arvamust võrreldes eelmise täiskoguga, kus ma pärast seda, kui ma analüüsisin meie põllumajandustootjate arvamust, minu arvates on oluline see, et see seitsmeaastane aeg kasutatakse mitte ainult glüfosaadi mõju uurimisele, aga ka sellega seotud viiesaja tootega. aitäh, see oli viimane sõnavõtja äh, sellel teemal ja lähme edasi Kalniete raporti juurde. proua Morva, üks minut. aitäh Euroopa kodanikena peame äh, olema teadlikud sellest, mis äh, toimub äh, Brüsselis ja Strasbourgis. siin rünnatakse rahvaid ja riikide suveräänsust ja see raport on võib-olla kõige jõulisem rünnak nende väärtuste vastu. punktides kakskümmend kaks ja kakskümmend kolm näeme, et tuleb tugevdada äh, ülemaailmset äh, juhtimist. ja võin teile siit leida ka muid äh, näiteid, kuid minutist selleks ei piisa selle eesmärgiks on edendada ülemaailmset vabakaubandust ja investeeringuid turgudele ligipääsu, loomulikult mitte VKE-de jaoks, ja kaitsta eh, ülemaailmse finantssüsteemi stabiilsust ja siinkohal veel tsiteerin, kõik eh, energiatarnelepingud nende lepingute väljatöötamisel ähm, peaks olema Euroopa Liidul pädevus. ja äh, tuleks lõpetada vastupanu äh, siseriiklikult tasandilt, nüüd härra Jaak. suur tänu. tooksin siin välja paar punkti selle raporti juures, kõigepealt äh, pöördumine Euroopa riikide poole oluline on, et äh, Euroopa liikmesriikide kaitsevõimet tugevdab ka NATO, see on õige. teiseks, edasine Euroopa naabruskonna stabiliseerimine, ka see on õige. kolmandaks, Euroopa Liit peaks rohkem püüdma olema reeglite kehtestaja, me ei peaks siis rohkem jälgima olukorda, vaid aktiivselt seda mõjutama ning neljandaks, mis minu jaoks on isiklikult eriti huvitav, see puudutab seda, et me peaks kehtestama ülevaatamisklausli, kus iga viie aasta tagant koostöös äh, Euroopa Liidu institutsioonide ning liikmesriikide parlamentidega vaatame üle, kuidas me oleme tööd teinud. seetõttu minu arvates on need punktid mõistlikud ja hääletasin poolt. järgmisena kolleeg Postešil, üks minut. aitäh, mina hääletasin äh, lõpuks äh, poolt, ehkki mõned mõtted äh, seoses Euroopa äh, kaitsevõimekusega äh, olid ja seal öeldi, et USA peab olema meie võtmeliitlane, aga nad, oluline on see, et liikmesriigid peaksid eh, ise suurendama kaitsekulutusi kahe koma viie protsendini oma SKT-st, see on eh, õige. ja me peame siiski mõistma, et see on meie jaoks oluline ja mitte kulutama raha muudele eh, küsimustele. kuid teisalt ma kahtlen selles kaitse, ühtses kaitseliidus, ma arvan, et NATO-ga koostöö on tõhusam. tänan, härra Mamikins. aitäh. minul on selline mitmetine kahetine tunne, ühelt poolt juba aastakümneid on Euroopa Liit olnud äh, oluline tegija. me oleme äh, rääkinud sõjalisest lõhest, aga samas ka on meil kohustused NATO ees ja liikmesriikide potentsiaali ei kasutata piisavalt ära, kuid teisalt äh, ei ole see nii lihtne, me peame kulutama kaks protsenti oma SKT-st äh, Äh, kaitsele, me jagame oma kaitsevõimekust äh, USA-ga, me pelgame rünnakuid ida poolt ja, ja seoses selle kõigega ma hääletasin selle raporti vastu, kuna ma leian, et see ei olnud piisavalt hästi ette valmistatud, tänan. tänan, järgmisena saab sõna Rapoltsaga üheks minutiks. aitäh. mina toetasin seda raportit mitmel põhjusel. esiteks ma leian, et laiema Euroopa naabruse mõiste on hea, sobiv. ja mitte kõik Euroopa Liidu, mitte kõik Euroopa li-, riigid ei saa Euroopa Liidu liikmeks, kuid tuleb tugevdada laiemat naabruskonda, isegi kui nendest ei saa Euroopa Liidu liikmeid ja ma arvan, et seda on siin päris hästi väljendatud. ma toetan äh, ka ähm, meie kaitsestrateegia tugevdamist ja süvendamist, sealhulgas ka meie oma äh, kaitse- ja julgeolekuüksusi. meil on Berliin üks ja Berliin äh, kaks, mm, tänu millele on võimalik see, et Euroopa Liit saab kasutada NATO üksusi. kuid tulevikus silmas pidades ei ole see jätkusuutlik, meil peab olema oma kaitsevõimekus, seetõttu ma toetasingi seda. aitäh, nüüd saab sõna kolleeg James üheks minutiks. täna me räägime siin äh, äh, kesk-, tsentraliseeritud äh, kaitsevõimekuse väljatöötamisest. ja kummaline on see, et seda nüüd käsitleti niivõrd äh, lähedasel äh, ajal, mil see oli, mil see on Brexiti referendumi lähedal ja mina hääletasin kõige selle vastu, mis, mis puudutas sellist ühtset kaitse tugevamist ja siin ei tohiks sekkuda suveräänsete riikide valitsuste tegevuste, ma ei toeta äh, sekkumist ja edaspidist äh, suuremat kontrolli Euroopa Liidu poolt nendes valdkondades, tänan. mulțumesc. Äh, üks kolleeg soovis veel sõna, Makovei. Euroopa Ülemkogu seadis selged eesmärgid Euroopa Euroopale eh, kaitsevaldkonnas, eh, siis meie eh, tööstuse arendamine kaitsevaldkonnas, kuid komisjon ei ole nende ülesannetega toime tulnud, mis talle pandi ja seetõttu hukkuvad inimesed ja seetõttu tuleb reageerida nii kiiresti kui võimalik. me peame äh, tugevdama Euroopa Liidu ja NATO partnerlust ja äh, tulema äh, paremini toime puudustega meie julgeoleku- ja kaitsesüsteemis ja kui meil on tarvis rohkem solidaarsust, siis just äh, siin ja praegu tuleb seda äh, ühiselt äh, tagada, kaitsmaks meie vabadust ja julgeolekut Euroopas. aitäh, sellega on see kandidaate raporti hääletuste selgitused lõppenud, nüüd läheme edasi järgmise raporti juurde, proua Tatjana Zdanoka saab sõna Metšeritši raporti teemal suur tänu, selgitan, miks jäin erapooletuks. ma ei saanud hääletada vastu, sest nõustun peamise ideega siin, et Euroopa Liidul on vaja ühtset ja järjepidevat lähenemist Kesk-Aasia piirkonnale. et meie, meilt välja tulevad signaalid ei oleks segased, aga ma ei saanud hääletada ka poolt. see, seda seetõttu, et minu arvates on see äh, raport traditsiooniliselt äh, äh, ette kirjutav ülejäänud maailmale. siin ei tehta vahet rahvastel, kultuuridel ja ei näidata üles piisavat austust partnerite vastu. mina olen Kesk-Aasia partnerlus- ja koostöödelegatsiooni aseesimees ja seetõttu ma arvan, et me peaksime sel-, selle traditsiooni hülgama me peaksime ajama pigem vastastikku austavat äh, kultuuridevahelist poliitikat. tänu, härra Pošvissil. aitäh! mina toetasin seda raportit. erinevalt eelkõnelejast leian ma, et teatud aspektid, näiteks inimõigustest rääkimine Kesk-Aasia puhul, on olulised sellel regioonil on suur tulevik ja me peame nendega koostööd tegema, aga me ei peaks keskenduma ainult majandusele ja ettevõtlusalasele koostööle. me peame rõhutama, et tähtsad on ka inimõigused. ja arutelu, mis siin parlamendis jätkub, jätkub ka näiteks Tšehhi Vabariigis, kus me räägime väga intensiivselt äh, oma suhetest Hiinaga. Nende president hiljuti külastas Tšehhi Vabariiki ning meil ongi küsimus, kas oluline on ainu-, olulised on ainult, ainult materiaalsed väärtused või ka vaimsed väärtused, seega me peaksime tegema koostööd, aga rääkima ka nende probleemidest. aitäh! härra Mamikins, üks minut, palun Kesk-Aasia on Euroopale üsna lähedal võrreldes näiteks Põhja- või Lõuna-Ameerikaga, aga viimastel aastakümnetel ei ole see saanud piisavalt tähelepanu Euroopa Liidult. arvestades äh, Läti eesistumist ning Läti seisukohti on poliitika natukene muutunud, sellele on uut elu eh, sisse puhutud, poliitiliselt ning majanduslikult on eh, seda piirkonda mõjutanud Peking ja Moskva, aga meie võiksime anda ka omapoolse panuse. kõikides nendes riikides on oma põhimõtted, millest juhtimisel lähtutakse, need põhimõtted on väga vanad ning need põhimõtted on palju vanemad kui äh, Nõukogude Liidu äh, aegsed põhimõtted. ja nüüd läheme edasi järgmise resolutsiooni selgituse juurde, see puudutab Zika viiruse puhangut ja kõigepealt härra Škripek, palun, teil on sõna. lugupeetud president, aitäh, et andsite mulle võimaluse sõna võtta nagu ma arutelu käigus juba ütlesin, äh, kui ütlesin seda siis, kui arutasime möödunud täiskogul seda teemat. tegemist on tõsise haigusega, mis kahjustab nii ema kui last äh, ja ÜRO esindajad ja Euroopa Parlament kasutavad ära nende nakatunute äh, naiste olukorda selleks, et aborte läbi suruda sellistes riikides, kus elu kaitstakse pärast tosinaid aastaid on meie riigid astunud lääne äh, riikide survele vastu, äh, toetada seda surmakultuuri ja nüüd me näeme, kuidas naisi ja äh, tüdrukuid arengumaades selle asemel, et neid aidata, neid sunnitakse lihtsalt aborte tegema naised, tulevased emad, kes seisavad silmitsi selle ebakindla olukorraga, neid ei tohi niimoodi kohelda aitäh ja nüüd üheks minutiks saab sõna proua Morvai äh, suur aitäh, lugupeetud president, loomulikult hääletasin ma selle resolutsiooni poolt. kuidas mm, äh, mitte sellist raportit toetada, aga äh, on siiski ühte-teist, mida võiksime õppida, mul on mõningaid kahtlusi. ma Äh, lugesin selle raporti teksti läbi üsna suurte kõhkluste, äh, tahtsin näha, kas see peegeldab ka äh, hargmaiste ravimifirmade huve ja kuidas on lugu lihtsalt sensatsiooni taotleva meediaga, kas, kuidas meedia neid fakte tegelikult esitab ja samuti abordikult Äh, läänemaailmas on see väga levinud, kas me ei taha seda nüüd ka arengumaadele peale suruda? niisiis äh, äh, need kahtlustus, kõhklused on täiesti põhjendatud, sellepärast et me peame asjale lähenema ettevaatusega ja me ei peaks lihtsalt toetama aborte samas ühelt poolt on kaalul siin suurte hargmaiste ettevõtete huvid, Eh, ja eh, teiseks eh, on, tuleb arvestada inimeste huvidega, aitäh. aitäh, proua Morvai ja nüüd saab sõna härra Pospišil, palun. suur aitäh, lugupeetud president. mina otsustasin sõna võtta sellepärast, et see hääletus ei olnud nimeline hääletus ja seetõttu ma tahaksin oma seletuse protokolli kanta. ma hääletasin raporti poolt, sest minu arvates on see raport väga oluline. esmapilgul võib tunduda, tegemist on probleemiga, mis ei puuduta Euroopat, aga selline lähenemine on lühinägelik Euroopa Liidul on väga, Euroopa Liit on väga oluline globaalne tegija ja seetõttu on Euroopa Liidul ka rahvusvahelisel areenil täita suured kohustused ja ning äh, me peame toetama äh, tulevasi uuringuid, oleme selleks eraldanud kümme miljonit eurot, ma ei tea, kas sellest summast piisab. kui see summa on ebapiisav, siis me peame seda summat kindlasti suurenema, suurendama ning andma endast parima et meil oleks rohkem informatsiooni äh, aju, selle kohta, kuidas äh, viirus põhjustab aju väärarengut. aitäh ja nüüd jällegi härra Mamikins, palun. aitäh, esime-, president. loomulikult äh, evolutsioon ei puuduta ainult inimesi, viirused muteeruvad kogu aeg ning muutuvad üha ohtlikumaks ja sikaviirus on üks viimaseid näiteid selle kohta üheks äh, suurimaks äh, äh, probleemiks on selle viiruse mõju loodetele, aga samas võib see viirus mõjutada ka täiskasvanud inimesi. kakskümmend kaheksa riiki on selle viiruse läbi juba kannatanud, ekvaatoriäärsed piirkonnad Aasias, Aafrikas ning see viirus levib seda kõike arvesse võttes toetasin ma komisjoni seisukohta, toetasin kümne miljoni eraldamist teadusuuringutele, mis on seotud Zika viirusega ning ma paluksin kõiki huvipooli eh, pöörata tähelepanu selle viiruse ohtlikkusele. ja nüüd arutame resolutsiooni, mille teemaks on olukord Poolas, hääletuse seletused ja härra Marušik, palun lugupeetud president, daamid ja härrad. hetk tagasi hääletasime resolutsiooni üle, mis puudutab äh, olukorda Poolas, äh, seda, kuidas on olukord õigusriigi põhimõtete järgimisega. oli väga veider, et selles resolutsioonis tegelikult mitte midagi ei öelda, äh, see ei anna mitte mingit panust õigusriigi põhimõtete alusesse arutellu Poolas, aga see räägib väga palju õigusriigi põhimõtete olukorrast Euroopa Liidus ja Euroopa Parlamendis. Euroopa Liidu leping ei anna Euroopa institutsioonidele õigust kontrollida ning otsustada äh, selliste asjade üle, need on riikide endi pädevuses niisiis Euroopa Liit näitab, et ei hooli põhi, õigusriigi põhimõtetest, sellepärast et Euroopa Liit ei austa neid seadusi, mis ta enda jaoks on kehtestanud. minu arvates on tõesti piinlikkust valmistav see, kuidas Euroopa institutsioonid käituvad, mina olen Poola patrioot, ma üritan alati kaitsta Poola huvisid, aga praegu üritan ma kaitsta põhi, põhimõtteid, praegu ma ei kõnele kui nagu Poola patrioot, vaid kui äh, äh, poliitiliste õiguste eeskõneleja ning ma olen inimene, kes äh, austab õigusriigi põhimõtteid ja korra, äh, korrapärast menetlust. ja äh, me, me ei pea nõudma reeglite täitmist mitte ainult teistelt, vaid me peame ise samuti teadma, millised need reeglid on ja neid austama ja kui me leiame, et mõned reeglid on valed, siis saab neid muuta, aga austagem neid seadusi, mis praegu kehtivad, siis saame paluda ka teistelt nende austamist. niisiis, seetõttu mina hääletasin selle resolutsiooni vastu, mitte selle resolutsiooni sisu tõttu, vaid seetõttu, et see resolutsioon selgelt rikkus neid seadusi, mis reguleerivad Euroopa Parlamendi tegevust, see oli seaduse kuritarvitamine, aitäh! aitäh ja nüüd härra Sahradil, palun, teil on sõna üheks minutiks aitäh, lugupeetud president. ei ole kahtlust, et, et Euroopa Parlament on toime pannud tõsise vea, hääletades selle resolutsiooni poolt ning sellisel moel te ainult destabiliseerite Euroopa Parlamendi positsiooni mitte üksnes Poolas, vaid ka teistes liikmesriikides. nii palju, kui mina mäletan, on see kolmas kord, kui Euroopa Parlament sekkub suveräänse riigi siseasjadesse Äh, varasemal ajal on sedasama tehtud Ungari puhul ning nüüd tehakse seda Poola puhul. alati on asi sama, äh, minnakse nende liikmesriikide vastu, kes ei järgi peajoont, mis on paika pandud Rahvapartei või sotsiaaldemokraatide poolt nii et, et tegemist on hoiatusega uuele Poola valitsusele ja ma arvan, et me ei saa sellega nõus olla, see on selge viga ning ECR fraktsiooni esindajana äh, kus äh, meil on ka äh, Korra ja õigluse partei esindaja, me oleme kindlasti selle vastu, proua Morvai, üks minut, palun. aitäh. jah, sellises tühjas saalis Äh, on äh, väga veider kõnelda äh, ja väga imelik on, et me sellises tühjas ruumis ka otsuseid langetame, need inimesed, kes näevad saateid siin, näevad ainult, kuidas siin istub mingi kaheksateist kuni kolmkümmend inimest. mulle tundub, et ähm, asi on täpselt nii, nagu Poola kolleegid sellele viitasid me oleme paika pannud endale eeskirjad ja me oleme eh, nõudnud, et Euroopa Liit peab eh, tuginema eh, seadustele ja seadustest tulevatele põhimõttele. ja me oleme seda tõenud ka Ungari puhul, kuidas asjad tegelikult lähevad. ka Ungari puhul ei suudetud viidata õiguslikele alustele Äh, äh, kuue nädala ajal äh, asemel läks vastuste andmiseks kuus nädalat, nii et, et kehtestatud tähtaegadest ei peetud kinni. tahaksin paluda Euroopa sõpru, et tegelge oma asjadega selgitage oma rahvale Belgias ja Saksamaal, millistele õiguslikele alustele te tuginete, kui toimub massisisseränne, rahva, toimub see rahvavastaselt Äh, vaadake neid riike, kus politsei ei toimi, kus riigiasutused ei toimi, äh, kus salatalitused ei toimi, need riigid ei ole Ungari ega Poola, vaid pigem Belgia. niisiis, äh, seal on tõsiseid probleeme õigusriigiga ja terrorism levib. niisiis, palun tegelge omaenda asjadega. aitäh. ja nüüd jah, teil kõigil peaks olema ainult üks minut aega, aga nii, te kõik rääkisite pikemalt ja nüüd saab sõna härra Soltek, üks minut, palun. osalt on Poola valitsuse tegevus nagu suhtumine perekonda ja sisserändajatesse täiesti õige. loomulikult äh, osas, osaliselt on see suhtumine äh, näiteks see, mis puudutab äh, seaduste üle järelevalve teotamist, see on seotud kommunismi aja pärandiga minule igatahes äh, ei tee muret see, mis toimub, selles resolutsioonis kritiseeritakse seda, kuidas põhiseaduse järelevalve kohtu, äh, kohtunikud on ametisse valitud, nii et, et asi käib tegelikult töökohtadest. mina hääletasin selle resolutsiooni vastu põhiliselt sellepärast, et Euroopa Liit ei peaks sekkuma suveräänse riigi siseasjadesse. Robert Schuman, üks Euroopa Liidu asutajatest, Eh, ilmselt pöörab hauas praegu eh, ümber, eh, nähes, kuidas see ilus mõte rahvaste ühendusest on muudetud moodustiseks millel on võim kõigi üle ja mis muuhulgas edendab ka homoseksuaalsust. aitäh ja nüüd saab sõna härra Juurek, ka teil on üks minut. aitäh Äh, see on w tej chwili mamy uroczystości i taki prezent äh, täna me näiteks äh, tähistame Poolas ühte väga olulist päeva ning see resolutsioon on siis teie arvates kingitus selleks oluliseks päevaks või kuidas? tegemist on resolutsiooniga, mis on suunatud Poola vastu Äh, täpselt nagu need varasemad resolutsioonid olid suunatud Ungari vastu. artikkel seitsmes öeldakse väga selgelt, et Euroopa Liidu õigusi tuleb kohaldada, aga see, kuidas praegu käedata, asjale lähenetakse, see on küll Euroopa Liidu lõpp, kas seda soovite? ja nüüd härra Mamikins, palun. aitäh, president. loomulikult mis tahes valitsus mis on demokraatlikult ametisse valitud, omab õigust eh, läbi viia reforme, iseäranis siis, kui selle riigi kodanikud neid reforme soovivad. ja just nimelt see praegu Poolas toimubki, just nimelt see. aga mis tahes valitsus peab järgima ka varem sõlmitud rahvusvahelisi kokkuleppeid antud hetkel, aga on meil suuri probleeme õigusriigi põhimõtete austamisega ja massimeedia sõltumatusega. ometigi on need Euroopa Liidu põhiväärtusteks ja seetõttu jäin mina hääletusel erapooletuks. mina usun, et Poola üritab ära kasutada Euroopa Liidu poolseid vigu ja vastupidi ja vaadatakse, kes esimesena alla annab, aga mina jäin erapooletuks. aitäh, see oli viimane kõneleja ja sellega oleme hääletuste seletused lõpetanud äh, ja koosolek on peatatud kuni kella kolmeni <laughs>